platvormi loomine. ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Pirinski, palun, teil on sõna. suur tänu, juhataja, lugupeetud proua volinik, head kolleegid sooviksin äh, eriliselt tänada variraportööre ja partnereid äh, Luksemburgi eesistujat äh, ning ka komisjoni konstruktiivse lähenemise eest ja panuse eest, mis võimaldas meil ette valmistada see dokument. deklareerimata töö ja selle mitmed vormid jätavad äh, sellise tööhõive viisi puhul inimesed ilma oma tööõigustest ja seavad nad äh, ohtu ja võivad tekitada ekspluateerimist. tegemist on ka väga ebaõige konkurentsiga nende poolt, kes sellist tööjõudu kasutavad see võtab sotsiaal- ja maksusüsteemidelt ära olulise sissetulekuallika ja sellepärast meil on vaja sellist äh, platvormi, mis on alles algjärgus. selle platvormi käivitamine on saanud veelgi kiireloomulisemaks, arvestades äh, süvenevaid äh, väljakutseid, tööjõu liikuvust, ja ka meie põhiõigusi ja, ja sealhulgas inimeste vaba liikumise õigust ma taha, olen nõus sellega, et just tänu kiireloomulisusele, millega olid nõus nii kolleegid kui ka Luksemburgi eesistuja ja komisjon, mis said oluliseks hooandjaks selleks, et konstruktiivne kokkulepe saavutada raamotsuse osas, mida, mis võtab arvesse nüüd saavutatud kompromisse, kus liikmesriigid kõik on osa sellest platvormist platvormi eesmärgiks on laiendada liikmesriikide võimalusi äh, reageerida mitmetele küsimustele, mis on seotud deklareerimata tööga, tõhustada koostööd ametiasutuste vahel ja sotsiaalpartneritega ja, ja seal on ka väga paljud äh, ametid vaatlejana kaasatud, kellele osas on asjakohane eesmärgiks on nii ennetamine kui ka äh, deklareerimata töö tõkestamine ja muuta selline töösuhe äh, seaduslikuks. platvorm on lähimuse äh, põhimõtte kohaselt ei näe ette konkreetseid reegleid ja norme, vaid annab võimaluse kohusetundlikult läbi vaadata teadmisi, kogemusi selleks, et oleks võimalik tõhusalt reageerida probleemidele, mis on seotud deklareerimata tööga. see platvorm käsitleb olulisel määral erinevaid tegevusi selleks, et liikmesriigid saaksid kasutada oma potentsiaali tõhusamalt. ja oli teatud kõhklusi ja asjatuid äh, hirme, et see seab äh, liikmesriikide tegutsemisvabaduse ohtu aga samas tegemist on konkreetselt loodud lisandväärtusega. võite olla kindlad, et konsultatsioonide käigus kõik need kahtlused ja kõhklused analüüsiti põhjalikult äh, läbi ja me saavutasime laialdase konsensuse ja leppisime kokku kõigile vastu võema otsuse tekstiga. ja põhiküsimus on selles, kas me oleme täiesti pühene, pühendunud äh, ühistele jõupingutustele äh, deklareerimata töövastases võitluses need, äh, kes on selle ettepaneku vastu, toetavad deklareerimata tööd ja lõikavad kasu ebaõiglasest konkurentsist. ja seega jääb eelarvesse laha, raha laekumata. õigusriigi rakendamine äh, ühest küljest või teisest küljes äh, nii-öelda džungliseaduse jälgmine loomulikult öö, äh, ei saa siin olla mingit kahtlust, mida meie toetame, aitäh. suur tänu, härra Belinski, nüüd komisjoni poolt volinik Tassen, palun suur tänu, juhataja. lugupeetud parlamendisaadikud, sügavam ja õiglasem siseturg ja võitlus sotsiaalse dumpingu vastu on minu ja komisjoni absoluutne prioriteet isiklikult ei meeldi mulle see väljend sotsiaalne dumping, me räägime inimestest, mitte kaupadest aga mis puudutab deklareerimata tööd, siis ei tohi me kuidagi varjata selle dramaatilist mõju, kasutades pehmeid sõnu. deklareerimata töö jätab töötajad ilma igasuguse kaitseta. see mõjutab nende tööhõivet, neid võidakse sündida, tööta-, sundida töötama pikki tunde, halbades töö- ja tervisetingimustes ilma igasuguse võimaluseta õiglust saada. inimesed, kes saavad ümbrikupalka, Äh, on, äh, saavad väga vähe palka peale kuupikkuseid tööaegu. Nad võib-olla ei saa ka koondamistasusid ega mingisuguseid muid äh, sellega seonduvaid toetusi. Nad ei edenda ka oma pensioniõigusi. deklareerimata töö mitte ainult ei ole ebaõiglane nendele töötajatele, vaid see on ebaõiglane ka ettevõtetele, kes jälgivad reegleid ja me teame, et VKE-d on esimesed, kes kannatavad sellise ebaõiglase konkurentsi tõttu. deklareerimata töö seab ohtu äh, riigi rahastuse sotsiaalkindlustussüsteemi, äh, kuna äh, maksed ei laeku deklareerimata tegevuste pealt. kuigi deklareerimata töö on peidetud ja seetõttu on raske täpselt äh, mõõta selle ulatust. me teame, et see on laialt levinud kõikides liikmesriikides ja seda on keeruline välja juurida. arvata, arvestuste kohalt varimajandus on viis, viisteist kuni kakskümmend protsenti SKT-st äh, osades liikmesriikides daamid ja härrad, parlamendisaadikud, sellepärast on Euroopa platvormi Äh, loomine selleks, et ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd, äh, niivõrd oluline ja suur samm edasi. see julgustab koostööd liikmesriikide vahel, vahetades parimaid praktikaid ja informatsiooni, arendades äh, ekspertiisi ja analüüsivõimekust, toetades uuenduslikke lahendusi selleks, et võidelda deklareerimata tööga ja lisaks panustab ka horisontaalsesse mõistmisse nendes küsimustes. see näeb ette mitme valdkonna ühise lähenemise, tuues kokku erinevate ametkondade pingutused, tööinspektsioonid, sotsiaalsüsteemide esindajad ja maksusüsteemide esindajad, sellist lähenemist on juba rakendatud edukalt teatud liikmesriikides ja mul on väga hea meel, et Euroopa platvorm lähtub nendest headest näidetest. ainult läbi holistilise lähenemise piiriüleselt ja valdkondadeüleselt on meil võimalik võidelda selle keerulise nähtusega tõhusalt. tahaksin rõhutada, kui oluline on näiliste FIE-de tegevuse kaasamine. ka see on valdkond, kus äh, kogemuste jagamine on vajalik. lõpetuseks hea, mul on hea meel öelda, et sotsiaalpartneritel on platvormi osas oluline roll täita ning tihe koostöö Eurofondi ja te-, EU osaga on äh, määrav. lõpetuseks sooviksin tänada Euroopa Parlamenti kõikide jõupingutuste eest, et see platvorm saaks tõeks eriti sooviksin tänada raportööri härra Pirinskit ja proua Ulfskongi, Ulfskogi, kes äh, kolmepoolse kohtumisi nii tõhusalt juhatas ja aitäh kogu läbirääkimiste meeskonnale jõupingutuste ja konstruktiivse lähenemise eest komisjon võtab vas-, otsuse vastu kahekümne neljandal veebruaril ja ja lõplik kinnitus siis leiab aset märtsikuisel täiskogul ja esimene kohtumine platvormi osas loodetavasti toimub juba enne seda suve. ma olen valmis tegema omalt poolt kõik, mis vajalik selleks, et platvorm osutuks edukaks. platvorm regulaarselt annab teile infot oma tegevuste kohta ja edastab oma töökava ja raporteid Euroopa Parlamendile ja Nõukogule nagu ka Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele. ma jään lootma teie väärtuslikule toetusele ja koostööle, aitäh! Thank you, Commissioner. Now uh, on behalf of the internal market. suur tänu, härra De Jong. aitäh, juhataja. see on väga tore, et see platvorm peatselt tööle asub, sest selline ekspluateerimine ei kuulu Euroopa Liitu. loomulikult äh, selline olukord äh, tekitab ebaõiglast konkurentsi ja me tahame, et siseturg toimiks korralikult ja varimajandus äh, õõnestab seda eesmärki. mul on hea meel, et paljud meie ettepanekud on sisse võetud sellesse dokumenti kuid kas äh, selles platvormis ei peaks automaatselt ka Euroopa Parlament kaasatud olema, ma tahaks loota, et komisjon esitab mm, iga-aastaselt äh, regulaarselt äh, aru ka Euroopa Parlamendile. ma leian, et mõned asjad peaksid siiski konkreetsemalt kirjas olema, näiteks kaasatus kõikidesse tegevustesse siseturu töörühma nimel ma tahaksin tänada raportööri, aitäh! suur tänu, naiste õiguste töörühma nimel proua Kuneva. suur tänu! selline deklareerimata töö on Kreekas muutunud populaarsemaks viimasel ajal ja e, tööandjad on töötajaid deklareerimata tööle võtnud, nad lihtsalt vajavad inimesi, aga nüüd on vaja selle nähtuse vastu võidelda. ja mm, see, see siin on võimalus, kuidas sellele olukorrale lõpp teha. komisjon leiab, et deklareerimata töö on see, mis on äh, ametlikult äh, registreerimata, aga samas see tähendab ka seda, et need inimesed, kes deklareerimata töötavad, äh, töötavad pikemaid päevi, nende töötasu ei maksta alati välja, teatud töövormide eest ei saadagi palka ja liikmesriigid ning Euroopa Liit, tööandjad, erinevad tööorganisatsioonid peaksid nüüd selles plot-, selle platvormi raames aktiivselt tegutsema hakkama selleks, et deklareerimata töö probleemiga lahe-, tegelema hakata. me peame vaatama iseenda positsioonist kaugemale ja me peame säilitama soovi üksteiselt õppida selleks, et me ühiselt suudaksime välja töötada meetmeid selleks, et deklareerimata töö vastu võidelda. me tahaksime, et meetmed oleksid siduvad ja meie meelest on kahetsusväärne, et et platvormis on teatud aspektid, mis siiski on jäänud tähelepanuta me leiame, et tuleks siiski ka täpsemalt töötasude teemaga tegeleda. ma tahaksin tänada raportööri, kes on efektiivselt tegutsenud ja ma tahaksin tänada ka Hollandi eesistujat, kes on ühise eesmärgi saavutamisse uskunud ja usu, uskunud, et me saame selle deklareerimata töö probleemiga koos tegutseda, aitäh. suur tänu. fraktsioonide esime-, esindajad, proua Tomts. suur tänu, austatud volinik, kolleegid. deklareerimata töö on kindlasti üks Euroopa kõige pakilisematest probleemidest. ja sellel on väga tugev mõju eelarvele, aga samas on mõju ka konkreetsetele inimestele, kes on deklareerimata tööga seotud. sotsiaalne dumping Euroopas on täiesti vastuvõetamatu. kuid valitsused on ennekõike vastutavad deklareerimata töö tõkestamise eest kuid siiski on inimesi, kes erinevatel põhjustel nõustuvad deklareerimata töö tegemisega ja nad ei pruugigi üldse teadlikud olla nendest tagajärgedel, järgedest, mis, mida see töö endaga kaasa toob. seega deklareer-, deklareerimata töö pikaajaline tagajärg on palju tõsisem kui see lühiajaline kasum, mida saadakse erinevaid meetmeid kasutatakse selleks, et selle probleemiga tegeleda ja Euroopa Liidu tasandil on väga oluline, et oleksid juhised ja meetmed, kuidas ennetada ja tõkestada deklareerimata töö tegemist ja platvormi loomine on selleks õige lahendus. mina toetan sotsiaalpartnerite kaasamist, aga samas on ka oluline see, et me peaksime subsi-, subsidiaarsuse põhimõttest kinni suur tänu raportöörile, härra Berinskile. pärast pikka ja rasket eh, läbirääkimiste protsessi oleme tulemusele jõudnud. proua Steinbrück, palun. suur tänu, suur tänu härra raportöörile. deklareerimata tööl on väga suur mõju Euroopa Liidu majandusele, konkurentsivõimele, see puudutab erinevaid tegevusvaldkondi, see mõjutab ettevõtteid, kes tahavad tegutseda reeglite kohaselt ja samuti on selle mõjud väga tugevalt ka töötajatele. Euroopa tasandil ei ole deklareerimata töö vastu võitlemiseks piisavalt tehtud, kui me vaatame riiklikke tööinspektsioone, siis lõpeb nende kompetents riigipiiridel, kuid Euroopa tasandil on vaja ka piiriüleselt eh, selle probleemiga tegeleda. ma usun, et platvorm liigub õiges suunas, me vajame siduvust sellesse platvormi selleks, et varimajanduse vastu võidelda. vaja on eh, riiulifirmasid identifitseerida samuti on vaja piiriülest äh, töökontrolli. on hea, et kõik liikmesriigid on, pea, on, on kohustatud platvormitöös kaasatud olema ja kindlasti see aitab varimajanduse vastu võidelda. me vajame seda, et meil oleks Euroopa tasandil äh, siduvad reeglid ja piiriülene kontroll aitäh, proua McIntyre, palun, kaks minutit. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada härra Berinskit, kõiki variraportööre selle dokumendi kallal töötamise eest. koostööd on tihedalt tehtud ja ma usun, et me kõik saame sellest kasu. deklareerimata töö on väga tõsine teema. see mõjutab kõiki liikmesriike ja eriti on suureks probleemiks maksudest kõrvalehoidmine, illegaalne ränne ja samuti mõju seaduse kohaselt tegutsevatele ettevõtetele ja samuti töötajatele. me, ma leian, et see platvorm on hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit peaks toimima. see tunnustab liikmesriikide sõltumatust, iseseisvust ja see annab sellele väärtust juurde, jagades piiriülese koostöö parimatest praktikatest. me näeme, et see platvorm parandab koostööd liikmesriikide vahel, samas aga tunnustades iga liikmesriigi suveräänsust. me peame mõistma, et deklareerimata töö määr erineb erinevates liikmesriikid, et näiteks Ühendkuningriigi, riigi, Ühendriigi, Ühendkuningriigis on see üks koma seitse protsenti, kuid mõnes liikmesriigis kuni isegi kolmkümmend protsenti. me leiame, et platvormi, e, platvorm peaks piiritletud olema e, kogemuste jagamiseks ja see ei see peaks kindlasti subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võtma, liikmesriikide kompetentse arvesse võtma. ja kui osalemine on küll kohustuslik, siis peaks siiski tegevus olema vabatahtlik ja sõltuma konkreetsest äh, vajadusest. see platvorm iseenesest on väga hea, aitäh! proua McIntyre, teil on kaks sinist kaarti, kas te olete nõus nendele, need vastu võtma? jah kõigepealt härra Saani, palun. Eh, suur tänu. proua McIntyre, kui ma sain teist õigesti aru, siis ütlesite, see platvorm peaks keskenduma koostööle ja ei peaks Äh, sisaldama kohustuslikke reegleid. mitmed aga lähtuvad sellest, et ühtsete miinimumreeglite sätestamine Euroopa tasandil oleks vajalik. proua McIntyre, teie vastus? saab pärast teist küsimust. suur tänu Te ütlesite, et äh, sõltumatud ja suver-, suveräänsed riigid peavad koostööd tegema. kas on mingisugust põhjust, miks need head asjad, mida te äh, rääkisid, millest rääkisite, mida ei oleks võimalik äh, sõltumata Ühendkuningriik ise teha, sõltumata sellest, et ta on Euroopa Liidu osa. proua McIntyre, palun aitäh. esimene küsimus. miinimumpalkadel ei ole mitte midagi tegemist deklareerimata tööplatvormiga. on erinevad tegevused, mida platvormi raames ette võetakse ja iga nendest tegevustest on vabatahtlik, iga liikmesriik saab ise valida, milliseid aspekte nad vajalikuks peavad. ja mulle tundub, et tihedam koostöö on väga hea võimalus eesmärgi saavutamiseks. Belethridge, loomulikult teie partei on teie partei, te ei taha midagi Euroopa Liidu tasandil teha. mina olen teisel seisukohal. ma arvan, et on olukordi ja see on siin üks nendest, kus Euroopa Liit võib lisandväärtust tuua ja need on need olukorrad, kus me peaksime osalema ja ühiselt tegutsema nii, et kõik liikmesriigid on kokku leppinud, kuidas deklareerimata töö vastu võidelda, mis esineb kõikjal. kui te tahate oma organisatsiooni Ühendkuningriigis luua, siis on see tõenäoliselt palju keerulisem, sest siin on meil suhtlemise vahendid olemas, meil on võimalused teiste riikidega suhtlemiseks, ilma et see midagi kohustuslikku kaasa tooks, aitäh. proua Harkin, kaks minutit, palun. aitäh. kõigepealt tahaksin tunnustada raportööri härra Pirinskit ja tõepoolest ka variraportööre Jana Toomi, sest nad on olnud nii pühendunud sellele, et tagada taolise Euroopa platvormi loomine, mis tõhustab koostööd, millega ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd. ma arvan, et asjaolu, et liikmelisus oleks kohustuslik, tähendab seda, et kõik liikmesriigid peaksid osalema ja seetõttu peab toimuma infovahetus, areneb teadmine ja nii edasi ja see kõik aitab kaasa horisontaalsele mõistmisele kõikidest teemadest, mis puudutavad deklareerimata tööd sellegipoolest, kuigi osalemine on kohustuslik, mis tahes soovitused tegevusteks, mida platvorm annab, on liikmesriikidele rakendamiseks vabatahtlikud, selline lähenemine on pigem prääniku kui piitsa lähenemine ja ma usun, et liikmesriigid, kes on osalenud selliste meetmete väljatöötamisel, millega infot jagatakse ja rakendatakse jagatud praktikaid, deklare-, deklareerimata töövaldkonnas, need liikmesriigid on palju suurema tõenäosusega rakendavad neid meetmeid. platvorm ei lähe vastuollu liikmesriikide seadusandlusega ja me ei paku välja mingisugust seaduse tasemel harmoneerimist, aga luuakse tugev raamistik tõhustatud koostööks. deklareerimata töö ulatus on kuni kaheksateist protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja on oluline meenutada, et deklareerimata töö ja selle negatiivsed mõjud nii töötajatele kui ühiskondadele Äh, on väga olulised, mitmed töötajad on haavatavad, nad peavad äh, leppima kehvade töötingimustega, tihti ei peeta kinni sotsiaalkindlustus, töötervishoiu nõuetest, neil on ebakindlad töötingimused ja nii edasi. ühiskond kaotab aga sellepärast, et äh, saamata jääb maksutulu ja sotsiaalmeetmeid ei ole võimalik tekitada, samuti ebavõrdsed konkurentsitingimused ring-, riikides, me peame vaatama, kui oluline on koordineerimine, taoline koordineerimine Euroopa Liidu platvormi egiidi all toimib nii riiklikul kui piiriüleselt, riiklikul tasandil kui piiriüleselt. aitäh, proua Kari, üks minut. suur tänu, suur aitäh raportöörile hea töö eest Euroopa Liidu siseturul oleme pidanud tunnist-, tunnistama sotsiaalse dumpingu esinemist, töötajad saavad vähem palka, tegemist on musta tööjõuga, inimene kaotab oma õigused, aga ühiskond kaotab häid töökohti ja sissetulekuallikaid seega tegemist on positiivse initsiatiiviga, sest me vajame sellist koordineerimist. kuid siiski on vaja üks lisasamm astuda. miks me ei võiks liikmesriikidele anda vabad käed mm, registreerimise üle järelevalve teostamiseks, kui nad seda soovivad? Norras näiteks on selline komitee, mis kontrollib, kas andjal, töötajal on vajalikud dokumendid seega see aitab sotsiaalse dumpingu vastu võidelda. proua Rentke. Uh, aitäh. Uh, lugupeetud kolleegid, uh, volinik, raportöör, variraportöörid. deklareerimata töö on suur, aga nähtamatu probleem. uuringud ütlevad, et mitteformaalne sektor moodustab kahe, üle kaheksateistkümne protsendi SKT-st Euroopa Liidu liikmesriikidest, see omab rohkelt negatiivseid mõjusid, sellest kaotavad meie ühiskonnad rahaliselt, see tähendab, toob kaasa ebavõrdse konkurentsi ja see kahjustab töötajaid, kes on seaduskuulekad. samuti eks-, ekspluateeritakse töötajaid, vähendatakse nende juurdepääsu sotsiaalkindlustussüsteemile ja vähendab nende õigust äh, kaitsele. kui me tahame õnnestuda selle algatusega, me peame tegelema sellega Euroopa tasandil ja see platvorm on esimene samm, vahetamaks parimaid praktikaid, informeerimaks töötajaid nende õigustest äh, Euroopa Liidus ja liikmesriikides ja survestamaks äh, liikmesriike võtma ette tõhusamaid meetmeid selle vastu võitlemaks, kuivõrd see kahjustab äh, võrdset konkurentsi, sotsiaalkindlustust ja nii edasi, me peaksime seda platvormi käsitlema esimese sammuna, et äh, töötada välja veel paremad äh, Euroopa meetmed, äh, kas näiteks tööinspektorid, nendelikud muudatused, poliitilised meetmed nende tööta-, tööandjate vastu, kes ekspluateerivad, kasutavad deklareerimata tööjõudu võtkem see väljakutse vastu Euroopa tasandil, deklareerimata töö on üks nendest suurtest väljakutsetest kasutagem seda platvormi võitlemaks deklareerimata töö vastu ja astumaks samme selleks, et äh, sotsiaalselt äh, terve Euroopa Liidu süsteem luua, aitäh! aitäh! proua Collins, kaks minutit um,. ainsad töökohad, äh, mida tööhõivekomisjon välja pakub, on sellised kujutatavad töökohad, kus riigiametnikud äh, ja nii edasi, kellel on äh, abijõud, äh, tulevad kokku. me kuuleme siin palju sellest, kui kurjad on ettevõtted, kes väldivad maksude maksmist, paljud neist loomulikult tulevad Luksemburi piirkonnast, kus komisjoni president Juncker oli viisteist aastat peaminister. me peaksime ära märkima, et maksudest kõrvalehoidmine ja maksudest kõrvalehiilmine ei ole otseselt, äh, üks nendest ei ole ebaseaduslik, inimesed, kes pole kunagi erasektoris töötanud äh, ja kes äh, mm, ei omasta kogemust, ei tee neil kahel vahet. maksudest hoitakse kõrvale sellepärast, et erasektori ettevõtted suudavad paremini raha kasutada, kui avalik sektor seda suudab. viiskümmend viis miljonit päevas, mida Suurbritannia maksab Euroopa Liidule, on sellest hea näide kui meil oleks mingi majanduse väljavaade, mis aitaks kaasa äritegevusele, midagi, mida George Osborne ei mõista sugugi, oleks vähem vaja maksudest kõrvale hoida, deklareerimata tööd teha ja teha sotsiaalkindlustusväljamakseid. see on osa Euroopa Liidu ülesannetest, et ei kulutataks maksumaksjate raha lihtsalt esinduskuludele hoolimata suurtest äh, riigivõlgadest, äh, mis rõhuvad Euroopa Liidu majandust, veerand miljonit äh, eurot aastas tuleks eraldada sellele platvormile, see kuluks hotellidele, restoraniarvetele ja esimese klassi lennupiletitele. majanduse ajalugu näitab, et dereguleerimine toob kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomise. me peame Äh, lõpetama selle jututoa ja kui me seda teeme, siis äh, kaotame ära mõned töökohad Luksemburgis, Brüsselis, äh, Strasbourgis ja meie konkurentsivõime paraneb. aitäh! härra Martin, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid deklareerimata töö ennetamine, tõkestamine loomulikult on vajalikud ja miks mitte ka selle platvormi kaudu, mis toob liikmesriigid kokku. aga ma kardan, et te olete probleemist valesti aru saanud ja ja peaks tegelikult tegelema selle põhjustega, miks on deklareerimata töö. ühest küljest võtta tööandja, teisest küljest töövõtja ja kes lepivad kokku, et nad ei maksa mingisuguseid makse ega öö, äh, midagi. sellepärast, et see tagab õitsengu töötajale ja, ja tööandjale ja töötaja saab palka. arvestades globaliseerumist ja maksupoliitikat, kärpemeetmeid, mis hävitavad töökohti, miljonite kaupa, millised on need valikud, mis on tööandjal ja töövõtjal tööandja võib kas uksed kinni panna või äh, lahkuda või siis äh, kolida teise riiki või siis äh, pöörduda lähetatud töötajate poole või siis nii nagu öelda, mitte deklareerida oma töötajaid. teisest küljest töötaja kas, kes töötab või siis ei tööta, võib lahkuda parematesse paikadesse või siis nautida tööd, Äh, toetustest, sellest aga ei piisa, või siis pöörduda kõikide abiühingute poole selleks, et äh, saada toita, ennast katta ja, ja töö ja peavarju. ja seega tal ei ole palju vahendeid ja peab äh, tegema mustalt tööd selleks, et tal oleks toit olemas. see platvorm ei muuda mitte midagi ja veelgi vähem arvestades põgenike hulka, keda me tahame vastu võtta ja Hiinad, kes ähm, saab äh, samuti oma võimu näidata kui me lähtume siin ühenduse meetmetest, meil on vaja intelligentset äh, protektsionismi selleks, et tagada ka investeeringud, aitäh uh, härra Sarjanopoulos, poolteist minutit, palun. Όταν η αδήλωτη εργασία σε όλη την Ένωση οργιάζει στο 20%, ενώ στην Ελλάδα ξε... Deklareerimata töö on Kreekas kolmkümmend kuus protsenti naiste ja noorte seas isegi kuni nelikümmend neli protsenti, seega see on väga tõsine probleem. ja loomulikult siin on vaja mingisugust lahendust, kuidas selle ebaseadusliku töötamise vastu mm, võidelda. siin on konkurentsivõimet vaja siiski tõsta ajutine töö ja must töö jätkub ja jätkub edaspidigi, sellepärast et see on paljude inimeste huvides. Ehm, seitsekümmend viis protsenti ehm, maksumäär ehm, FIE-de puhul, lähtudes uuest seaduseprojektist, näiteks Kreekas, siis selle tulemusel võite ette kujutada mis on äh, selle tulemused tulevikus ja kuidas see mõjutab ähm, äh, sotsiaalkaitsesüsteemi? põllumajandustöötajad ja FIE-d saavad kindlasti kahju selle tulemusel. härra Mann, palun poolteist minutit. suur tänu. must töötamine on Saksamaal kolmsada nelikümmend miljardit eurot olnud varimajanduse sisse peidetud. see mõjutab ja kahjustab ühiskonda ja siin tuleb nendel, kes sellega tegelevad, karistustega arvestada ja loomulikult siin tuleb Euroopa Liidul ühiselt tegutseda. me peaksime mõtlema ka sellel, kuidas erinevate liikmesriikide esindajad saaksid oma kogemusi vahetada, operatiivseid meetmeid koordineerima ja seda kõike see platvorm ka võimaldab. kaks koma üks miljonit eurot aastas võimaldab kõike seda teha. oluline on see, et juhised ei oleks siiski kohustuslikud, vaid liikmesriikide efektiivsed süsteemid peaksid siiski võimalikuks jääma. varasemad konkreetsed kontrollid Saksamaal on näidanud, et teatud süsteemid toimivad hästi. ma olen nõus komisjoniga, kes ütleb, et marimajanduse vastu on võimalik võidelda ainult siis, kui kontrollitakse korralikult. see tähendab, et siseturul tuleb äh, seda platvormi aktsepteerida ja ma usun, et see kompromiss, mis on leitud, ongi väga efektiivne probleemi vastu võitlemiseks, aitäh. aitäh, proua Ulfskog, poolteist minutit. proua juhataja, proua volinik aitäh, et meil on võimalus äh, sellel teemal arutada, deklareerimata töö toob kaasa tõsiseid kahjuseid äh, eriti liikmesriikide eelarvetele, sest äh, liikmesriigid ei saa makse, samuti moonutab see konkurentsi, kui ei deklareerita mm, tööd, siis saavad ettevõtted eelised, deklareerimata töötajad tihti ähm, töötavad kehvemates tingimustes ja on ekspluateerimise ohus me võime isegi mainida siin orjastamist, kui ettevõtted ei maksa sotsiaalmaksu töötajate eest, siis töötajatel ei teki kaitset ega pensioniõigust. Dek-, dekla-, töö deklareerimine suurendab kindlust tööturul. ma tervitan seda platvormi kui esimest sammu võitlemaks deklareerimata töö vastu, eriti tervitan seda, et sotsiaalpartnerid on platvormi töösse kaasatud, need partnerid moodustavadki tööturu ja see, mida nemad teevad, teeb selle platvormi väga tõhusaks, ma kutsun komisjoni üles mitte jääma loom-, loorberitele pait-, lebama, me peaksime võitlema ka vaesuse ja muude teemade vastu, inimesed ei peaks leppima igasuguste töökohtadega, me peaksime tõhustama ka piiriüleseid seadusi mis äh, tagaksid selle, et töötajaid ei saaks ekspluateerida, et neil oleksid äh, õigused äh, samadele tingimustele sama töötasu eest ja need, kes on langenud kuriteo ohvriks, saaksid pöörduda ko-, kohtusse. Teile on härra Carverilt sinise kaardi küsimus, kas olete nõus vastama? härra Carver on teile küsimuse esitanud, kas olete valmis vastama? härra Carver, palun. aitäh üks suuri probleeme on see, et keegi ei toeta loomulikult deklareerimata tööd, aga kas me ei peaks vaatama ühiskonnas valitsevat olukorda ja alati on nii, et osa inimesi jääb joone alla ja osa inimesi teevad deklareerimata tööd. me peaksime pigem tegule-, dereguleerima süsteemi. see on otse vastupidine sellele, mis toimub Euroopa Liidus institutsioonides. me peaksime väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele andma võimaluse, eriti just Briti majandus, äh, luua töökohti, selle asemel, et me üle reguleeriksime, mis sunnib inimese tegema deklareerimata tööd. Det var svårt att uppfatta någon fråga eh, i detta, men jag kan bara säga det ma ei saanud aru, mis see küsimus täpselt oli teie sõnavõtus, aga saan öelda, et väikesed ettevõtted, kes võistlevad, konkureerivad teiste väikeettevõtetega, kui siis need mm, väikeettevõtted, kes tegutsevad ausalt, on väga häiritud sellest, et ei ole ühtseid reegleid ja ei karistata neid, kes petavad süsteemi. härra Hokk, üks minut järgmisena <clears throat> aitäh! kahtlemata peaksime me võitlema ja ennetama deklareerimata tööd. aga parim oleks, kui me looksime süsteemi, mis äh, äh, soodustaks seda, et ettevõtted ei sooviks äh, deklareerimata tööd pakkuda, meil oleks vaja strateegiat äh, ja me peaksime kasutama Euroopa finantsvahendeid taoliste meetmete jaoks, äh, nagu maksusoodustused ja lihtsustused tööjõuturul, stiimulid inimeste palkamiseks kui peetakse kinni tööalasest seadusandlusest. Calvet Champon, üks minut, palun. Muchas gracias, señora presidente, muchas gracias. aitäh. tahaksin tänada ka volinikku. ma arvan, et täna on hea päev Euroopa jaoks ja Euroopa töötajate jaoks, sest lõpuks ometi me tegeleme selle probleemiga Euroopa tasandil, see probleem puudutab kõiki ja see on võimalik lahendada ainult äh, reguleerimise läbi järk-järgult Euroopa tasandil. nagu te väga hästi ütlesite, see mõju majandusele on äh, väga negatiivne, see mõjutab sotsiaalseid äh, küsimusi, maksusüsteemi, see õõnestab demokraatlikke põhimõtteid, sest osa inimesi elab äh, väljaspool seadusruumi ja see ei ole vastuvõetav, ainus äh, ainsad võitjad on need, kes ekspluateerivad töötajaid, on väga hea, et Euroopa on esimese sammu astunud ja tegemist on tõesti esimese sammuga, see mõjutab kogu Euroopat samas. ja lõpuks ometi saame liikmesriikidena koostööd teha selleks, et see probleem lahendada ja anda töötajatele väärikus Uh, härra Pimenta Lopes, palun järgmisena. suur tänu, proua juhataja. parempoolne poliitika koos Euroopa Liidu uue poliitikaga on eh, tööseaduse dereguleerimiseni viinud ja rünnanud eh, ja saanud ohtu töötingimused Portugalis on oluline selline, kus troika poliitika on põhjustanud täieliku või osalise rünnaku tööturule ja viinud deklareerimata töös laienemisele. ajutiste lepingute kasutamine ja ebakindlad töösuhted on sellele ainult juurde lisanud deklareerimata töö ja ebakindel töö saab ähm, äh, aset leida ainult sellises olukorras, kus ei peeta kinni ähm, vajalikest äh, tingimustest ja põhimõttes minnakse vastuollu sellega, mida toetab Euroopa Liit, aitäh. härra Šoltes, palun üks minut. suur tänu deklareerimata töö, nii nagu paljud teist on öelnud, äh, omab väga palju negatiivseid mõjusid väga paljudes valdkondades, eelkõige selles osas, mis puudutab töötajate õigusi ja nende pensioniõigusi, nende sotsiaalseid õigusi. ja loomulikult on sellel väga olulised äh, ka mõjud ka maksuteemadele ja eelarvele nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandil selle platvormi tööst lähtuvalt, mis iseenesest on kindlasti midagi, mida me saame toetada, on lisaks sellele vaja teha palju enam. ja üks äh, küsimus puudutab fiskaalpoliitikat, kus tööandjaid sunnitakse töötajaid deklareerimata tööd äh, kasutama ja öeldakse, et on vaja täita, vaja täita kõik äh, tingimused, meil on vaja ka ajakohaseid andmeid, meil on vaja äh, teavet selle kohta, kui paljud inimesed on seotud deklareerimata tööga. härra Šoltes, teil on härra Jakobtšitšilt sinise kaardi küsimus, kas olete sellele valmis vastama, jah? või siiski mitte? härra Jakobtšits, palun kolmkümmend sekundit. suur tänu aitäh, härra Šoltes, et olete valmis vastama minu senise kaardi küsimusele. minu küsimus on teile, kas te olete nõus, et erinevus liikmesriikide vahel varimajanduse osas, kus paljudes, osades riikides üks koma kaks protsenti deklareerimata tööd ja teistes kolmkümmend protsenti deklareerimata, kas seda on võimalik lahendada Euroopa tasandil? võib-olla vaja uut Euroopa inspektoraati selleks, kes seda probleemi lahendaks? aitäh selle küsimuse eest, jah, kindlasti. ma arvan, et töötajate õiguste kaitse on midagi, mida on vaja luua ka Euroopa tasandil, kui meil on ombudsman, kes inimõigustega tegeleb, siis minu arvates äh, olek-, üks oluline inimõigus on ka õigus töötada ja saada ja elada väärikat elu ja kindlasti oleks arukas seda platvormi edasi arendada. ja võib-olla tõesti luua Euroopa tasandi äh, tööinspektor, näiteks Euroopa prokuröri küsimust lahendatakse juba, võib-olla oleks tõesti vaja kedagi, kes tagaks selle, et teabevahetus liikmesriikide vahel oleks kõrge kvaliteediga ja need erinevused ühest kuni kolmekümne protsendini riikide lõikes ei jätkuks aitäh, proua Begin, palun üks minut suur tänu, juhataja. head kolleegid, me oleme peatselt hääletamas seda platvormi äh, äh, teemat ja minu arvates on see väga positiivne. koostöö toetamine on oluline aga samas toob see kaasa ka kulusid Euroopa Liidu eelarvele. tegemist ei ole lihtsalt mingisuguse järjekordse ametiga, vaid tegemist on tõesti organisatsiooniga, kes hakkab võitlema deklareerimata tööga. me tahame, et töötajad ei oleks ebakindlas olukorras ja et neid ei kasutataks ära ja see mõjutab äh, mitte ainult äh, rändajaid, aga ka kodanikke, näiteks põllumajandustöötajaid Itaalia lõunaosas selle hääletusega loodetavasti on meil võimalik äh, panustada ning tagada seda, et deklareerimata vastane töö on Euroopa tasandi küsimus. aitäh, proua Melem, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja meie lääne ühiskonnas on inimtegevuse äh, kaubastumine juba pikka aega aset leidnud, näiteks äh, teatud valdkondades selle karikatuuri edendamine maailma kaubanduses on seadnud ohta meie tööviljakuse ja vajalikud kaitsed ja inimeste õiguste kaitse. üleilmastumine ei võta arvesse töötajate tegevusi ja seda, et ühe riigi õitseng ja sotsiaalkaitsesüsteemi pidev aja, äh, pikema perspektiivi tagamine on oluline kõik Euroopa riigid juba kaks sajandit on jaganud ühist äh, vaatenurka aga üleilmastumine on lõhkunud meie lähenemise, kus varimajandus äh, laieneb, kus äh, töötaja kulu on põh-, töö põhjus, millest lähtuvalt äh, tehakse pettusi, deklareerimata tööga, äh, tööle reageerimine on kiireloomuline teema, arvestades ka tulevast äh, digiteerimus, üha laienevat digiteerimist ja arengut. Euroopa on olukorras, kus ta ei suuda toime tulla kõikide nende probleemidega meil on vaja rahvusvahelist koostööd töötingimuste parendamiseks, mitte Euroopa tasandi ülereguleerimist, mis mitte midagi kaasa ei too, arvestades meie välispiiri auklikkust ja me näeme, meil on kümme miljonit, kümme tuhat sisserännanud last, kes on süsteemist järsku justkui kadunud aitäh, järgmisena äh, härra Fontuulis poolteist minutit. jah, aitäh, me peame lõpetama töötajate ekspluateerimise. kaks tuhat kuusteist aastal on aeg selleks, et deklareerimata töö lõpeks kõik töötajad peavad saama kasa, kasu sotsiaalkaitsest, neil peab olema õiglane palk, millega on võimalik ära elada ja, ja sellest lähtuvalt ka hiljem pensionile minna. Euroopa Liit et-, konkurentsivõime ettekäändel vähendab äh, meie majanduse mõju ja nüüd julgeb veel öelda, et on vaja arvestada, arvestades Kreeka kriisi üritatakse meile ikkagi veel mingisuguseid asju peale suruda ja meie ei nõustu sellise tulevikuga, sellise poliitikaga, mida praegusel hetkel rakendatakse, selle tulemusel meie majandus väheneb kübemeteks, mis on kõik hargmaiste ettevõtete kätes töötajad on samal ajal äh, äh ilma jäetud tulevikuperspektiivist, äh, ainus perspektiiv on, kus neid äh, ära kasutatakse ja kus sisserändajad on, põhjustavad uue sotsiaalse dumpingu. Te peate teadma, et inimesed tõusevad üles ja lükkavad need põhimõtted ajaloo prügikasti olete valm-, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? suur tänu, hea kolleeg, muuhulgas ütlesite, et ei taha Äh, suurettevõtete kaitset, kas te olete nõus, et ainult äh, läbi koostöö liikmesriikidega on meil võimalik deklareerimata tööd tuvastada ja seega mitte kaitsta äh, töötajate õiguste rikkumisi, kas väikestes või suurtes ettevõtetes? aitäh, proua minu arvates te ei saanud minust väga hästi aru, ma, ma ei öelnud midagi sellist, see, mida mina ütlesin, on see, et me peame kaitsma kõiki töötajaid, kõigil peavad olema samad õigused, kas nad töötavad väikese või suurettevõttes. kahjuks praegune poliitika toetab hargmaiseid ettevõtteid, mitte aga töötajaid, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Lavrilö. ük-, poolteist minutit, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud, äh, lugupeetud kolleeg, äh, lugupeetud raportöör, kaks tuhat kolmteist aastast on deklareerimata töö äh, olnud liikmesriikides üsnagi valdav. me kõik teame, et deklareerimata töö on tõeline oht meile, meie majandusele ja meie sotsiaalsüsteemile tegemist on tõsise olukorra, töötajate ekspluateerimine, eh, ebakindlad töösuhted ja ebaõiglane konkurents seavad ohtu meie eh, süsteemid deklareerimata töö kindlasti toob endaga kaasa ebaõigluse väga paljudele meie kodanikele, kes austavad reegleid veelgi enam oleme me näinud, et see võib teatud riike, teatud piirkondi viia hukule. selle platvormi loomine, mis iseenesest ei ole täiendav regulatsioon, vaid koostöövõimalus liikmesriikidele vastupidiselt meie parempoolsetele kolleegidele ma ei mõista nende väiteid, see platvorm võimaldab näidata seda, et liikmesriigid avavad silmad sellele ebaõiglasele konkurentsile ja reageerivad ähm, sellele. deklareerimata töövastane võitlus äh, loomulikult vajab tegelemist ka sellega, et on vaja liikmesriikide seadusandlust kooskõlla äh, viia, ajakohastada. nagu Eurobaromeeter ütleb siis, siis viiskümmend protsenti inimestest leiavad, et deklareerimata töö on kasulik mõlemale osapoolele. teekaart liikmesriikidele on selge, võidelda deklareerimata tööga, aga samas äh, anda meie ettevõtetele ja töötajatele ka vajalikud tingimused selleks, et äh, luua täiendavaid töökohti aitäh, järgmisena saab sõna proua Jongerius, poolteist minutit. praegustel aegadel valiku tegemine, kus inimene saab valida, et tal ei ole tööd, ebakindel töö või deklareerimata töö, inimeste valikud on selged ja seetõttu on veelgi olulisem see, tõttu, et deklareerimata töö ja näiline viiendus oleks äh, midagi, millest me räägime ja inimestel on äh, vaja tagada nende õigused. ma sooviksin tänada härra Pirinskit ja kõiki kolleege, kes seda platvormi edendamist on toetanud. tegemist on esimese sammuga õiges äh, suunas, võitluses deklareerimata tööga ja sotsiaalsüsteemide ärakasutamisega ning võrdsete võimaluste loomisega ettevõtetele. see platvorm loodetavasti Äh, loob mõistmist ka liikmesriikide vahel ja toetab koostööd, need on kindlasti positiivsed nüansid, mida toetada, samal ajal ka sotsiaalpartnerite kaasamine selle platvormi partneritena kindlasti panustab probleemide tuvastamisele teatud valdkondades ja teatud riikides, seetõttu on väga oluline, et kõik liikmesriigid oleks selle protsessiga seotud näiteks äh, Belgia puhul on see protsess juba viinud selleni, et riigisekretär on avaldanud täiendavat toetust äh, süsteem, sotsiaalkindlustussüsteemile seal, seega see äh, platvorm on just üks osa kogu tervikpildist, seega küsimus volinikule äh, mis puudutab tööjõurännet ja sellega seonduvat paketti, sest lisaks sellele platvormile ja direktiivile on meil vaja täiendavaid meetmeid, et neid lünki täita, aitäh. Uh, proua Trebesius, palun. suur tänu. Euroopa platvormi loomine selleks, et deklareerimata tööd ennetada ja tõkestada on tulemus pärast äh, pikka läbirääkimist ja lõpuks jäi peale seisukoht, et erinevate liikmesriikide võimekus selle probleemiga tegeleda on väga erinev ja sellepärast tuleb sellega tegeleda Euroopa tasandil. mõnel liikmesriigil õnnestub väga hästi selle probleemiga toime tulla. Nende jaoks on vaja platvormil osaleda ja regulaars-, regulaarselt konsultatsioonidel osaleda. eesmärgiks jääb nende jaoks kogemuste vahetamine. nõrgemate riikide jaoks on see võimalus tugevamate kogemustest õppida ja koos töötada. paljudes poliitikates tegeletakse koos ja see on samuti väga mõistlik selles, selle platvormi raames ja sellepärast ma toetan seda väga. aitäh, järgmisena saab sõna Marino Epinto. üks minut. deklareerimata töö ennetamine ja tõkestamine peab olema ülesanne, mille me kõik enda peale võtame Euroopa Liidu tasandil ja samuti liikmesriikide tasandil. deklareerimata töö kahjustab märkimisväärselt Euroopa majandust, see õõnestab äh, rahanduslikku jätkusuutlikkust, see loob ebaõiglase konkurentsi, moonutab turgu ja õõnestab töötajate õigusi ja sotsiaalkaitset ja loomulikult sellele lisandub veel piiriülene element, mis deklareerimata tööga kaasneb. enamus inimesi, kes töötavad deklareerimata, kuuluvad haavatavatesse ühiskonnagruppidesse, migrandid, noored, naised, ja üks nendest tendentsidest, mida me näeme, on praktikantide kasutamine selle asemel, et palgata äh, välja õppinud töötajaid. olukordades, kus ettevõtted ei saa palgata spetsialiste, kasutavad nad noori inimesi, jättes neile äh, töötasu maksmata või makstes väga madalat töötasu. järgmisena saab sõna härra Le Jarik deklareerimata töövastane võitlus näitab meie, millised probleemid meie ühiskonnas on. kärpemeetmed, mis on survestanud ebastabiilseid töökohti ja viinud ebakindlate töösuheteni see on viinud töötajad olukorda, kus neil ei ole sots-, sotsiaalkindlustust ega kaitset ning äh, kus äh, eiratakse kõiki äh, töönõudeid, see viib ka selleni, et meil ei ole piisavat sissetulikuallikaid sotsiaalkindlustussüsteemi ja riigieelarvesse lähetatud töötajate kasutamine võimaldab pettusi läbi viia. komisjoni uus mudel, mis viitab FIE-ndusele, samuti toetab seda lähenemist ja kus tööandjad ignoreerivad kõiki nõudeid, mis neile on. see otsus on väga hea, aga on vaja minna veelgi kaugemale meil on vaja vaadata läbi lähetatud töötajate direktiiv, reguleerides äh, piiriüleste töötajate olukorda, kokkulepete tööinspektori osas ja uut äh, majandusmudelit, mis loob äh, tingimused, kus töökohad on kindlad ja see on kindlasti vajalik meile kõigile, aitäh! Lope Fontanier pooleteistkümneks minutiks. aitäh! volinik, selleks, et tagada majanduse taastumine, mis on vajalik kogu ühiskonna jaoks, me peame tööhõivet suurendama. me peame tagama töökohtade kõrge kvaliteedi ja esimene samm selles suunas on deklareerimata töö vastu võitlemine ja selle mõjude vastu võitlemine ühiskonnas. deklareerimata töö mõjutab töötajaid, nende sotsiaal- õigused on mõjutatud, nende palk, see toob kaasa ebaõiglase konkurentsi ettevõtete jaoks. see julgustab varimajanduse arengut. Hispaania on riik, kus töötus on väga kõrge ja deklareerimata töötajaid võib olla kuni kaheksateist protsenti ühiskonnast, üks koma kolm miljonit on otseselt sellest probleemist mõjutatud ja me peame selle olukorra vastu võitlema, see on eluliselt oluline. liikmesriigid peavad deklareerimata töö formaalseks ametlikuks tööks ümber äh, kujundada suutma. me peame neid töökohti kontrollima. me peame tegema kõik võimalikku selle ärakasutamise vastu võitlemiseks. järgmisena saab sõna Blinken Future. suur tänu, kõigepealt tänan härra Berinskit nii professionaalse töö eest ja läbirääkimisprotsessi eest. samas teeb mulle muret mitte ainult deklareerimata töö definitsioon, vaid ka ühiskonna tolerants selle nähtuse suhtes, sellepärast ma tahaksin julgustada liikmesriike ennetamise kallal töötama, töötajate koolitamise kallal töötama, see, et ebaseaduslik töötamine ei oleks aktsepteeritav. me peame ühiskonda teavitama deklareerimata töö tagajärgedeks, tegejärgedest, sest inimestel ei ole sotsiaalseid garantiisid neil on hiljem madalamad pensionid ja teisest küljest liikmesriigid jäävad ilma maksutuludest, mis omakorda mõjutab sotsiaalsüsteemi ja kogu majandust. ja loomulikult moonutub ka konkurents. deklareerimata töö on levinud nendes valdkondades, kus tegutsevad sageli naised, hooldamine, samuti koristusteenused, laste eest hoolitsemine ja nende sektorite kontrollimine on keeruline, aga need inimesed, kes nendes valdkondades töötavad, jäävad ilma igasugustest sotsiaalsetest garantiidest ja sellepärast ma loodan, et Euroopa platvorm deklareerimata töö vastu võitlemiseks on efektiivne, aitab liikmesriikidel paremini koostööd teha volinik Tyson, te ütlesite, et te teete kõik, mis teist sõltub selleks, et see platvorm oleks efektiivne juba enne suve. ma soovin teile kõike edu. aitäh, härra Krasnodebski. suur tänu. Euroopa platvorm, mida siin raportis nimetatakse võib aidata deklareerimata töömahtu vähendada ainult siis, kui liikmesriigid vahetavad informatsiooni ja kogemusi, kui see ei ole peale surutud eh, kõikidele, mis paneb täpselt ühed ja samad eh, reeglid kõikide jaoks paika. me peame võtma arvesse erinevate liikmesriikide olukordi, me peame arvestama eh, sellega, et üks põhjustest, miks deklareerimata tööd tehakse, on seaduslike töökohtade puudus. teine probleem, millega me peame tegelema, on tööhõive seadusandlus, samuti pensionisüsteemid, mida sageli kasutatakse selleks, et eelarvelisi probleemi, probleeme lahendada. samuti me peame tegelema sellega, et inimesed leiavad, et deklareerimata töö on aktsepteeritav. aitäh. koostöö tugevdamine Euroopa Liidu tasandil selleks, et deklareerimata tööd ennetada ja tõkestada, on väga oluline mitte ainult Euroopa majanduse jaoks, vaid see on vajalik ka kodanike jaoks deklareerimata töö õõnestab inimeste võimalusi saada kasu sotsiaalsüsteemist ja saada sotsiaaltoetusi, samuti on mõjutatud pensioniõigused, võimalus puhkusele, võimalus emaduspuhkusele, äh, lisatasule ületundide eest. sageli on töötajad meeleheitlikes olukordades ja nad on sunnitud deklareerimata tööd tegema kõrge töötus samuti toetab deklareerimata töö fenomeni eksisteerimist, me peame liikmesriikide vahelist koostööd eh, ja kompetentsete asutuste vahelist koostööd tugevdama. austatud daamid ja härrad, deklareerimata töö moonutab turgu, mõjutab majandust, me vajame hädasti seda platvormi. oleks halb, kui need inimesed, kes vaesuse või reeglite tõttu peavad tegelema deklareerimata tööga ja me peaksime fokusseerima läbipaistvuse suurendamisele, me peaksime raamistikku eh, erinevate töökohtade jaoks ümber mõtlema, meil on vaja paremaid meetmeid kodus töötamise ehm, jaoks, eriti suured on probleemid naiste jaoks, on häid süsteeme, näiteks Belgias ja Prantsusmaal on süsteeme, mis hästi toimivad. tööturg areneb väga kiiresti ja erinevate pensionisüsteemide väljatöötamine, arengud ühiskonnas mõjutavad seda. seega me peame olukorda ähm, kõigepealt äh, haldame, alles siis hakkama kontrollima. härra Benifei, aitäh. me oleme ellu kutsumas väga olulist organit, mille töö eesmärk on väga oluline. küsimus ei ole ainult riigi rahas, küsimus on ebavõiglases konkurentsis ettevõtete vahel, see tähendab ohte kogu ühiskonna ja kodanike jaoks, see on oht tervishoiu aspektist vaadatuna see on oht inimeste jaoks, kes töötavad ohtlikes valdkondades, põllumajanduses, tööstuses ja see on ohtlik ka sotsiaalselt. see puudutab põgenikke ja on väga oluline, et Euroopa Liit otsiks lahendust deklareerimata töö probleemile, et kaasatud oleksid liikmesriigid, kodanikuühiskond, komisjon, samuti tööandjad, selleks et probleemi Euroopa Liidu tasandil lahendama hakata ma arvan, et pikaajaline eesmärk peaks olema reguleerida varimajandust. koos kolleegidega tegi härra Berinski väga head tööd, ma tänan teda tubli töö eest, volinik Tyson. me peame tagama, et see platvorm võetaks väga kiiresti kasutusele komisjoni poolt aitäh, proua Stevens, üks minut, palun. suur tänu. austatud daamid ja härrad. ma arvan, et see ettepanek on samm õiges suunas. deklareerimata töö on väga oluline sotsiaalne probleem, see mõjutab ühiskonda ja majandust ja liikmesriigid peavad kõik koos töötama selleks, et deklareerimata töö vastu võidelda efektiivselt. ja sellepärast on väga mõistlik selline Euroopa tasandil platvorm luua, mis võimaldaks kiiresti ja efektiivselt parimaid kogemusi ja teavet vahetada ja on oluline, et Euroopa Liidul on oma osa siin. raportöör juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liit võtab arvesse subsidiaarsuse põhimõtet ja ei lähe kaugemale kui lihtsalt abikäe ulatamine. loomulikult on liikmesriikide lähenemised nende probleemidele erinevad ja ma usun, et see raport toet-, toetab seda põhimõtet. proua Baranditsa, palun. aitäh. deklareerimata töö registreerimine tähendab nende töötajate jaoks, kellel ei ole praegu mingisuguseid õigusi, kes peavad töötama ebakindlates olukordades. varimajandus on kasvanud äh, tänu kärbetele ja siin on Euroopa Liidu tasandil vaja piirkondlikke strateegiaid eriti on sellest probleemist puudutatud naised ja on väga oluline, et oleksid konkreetsed reeglid, mis eh, ebaõigluse vastu aitaksid võidelda. me tahaksime rõhutada meetmeid, mis muudavad deklareerimata töö halvamaiguliseks ja inimesed ei sooviks selles osaleda kolleeg Ribeiro, palun. deklareerimata töö on sotsiaalne ja majanduslik probleem. see õõnestab meie kodanike sotsiaalseid ja tööalaseid õigusi. see vähendab maksutulusid, mõjutab sotsiaalseid õigusi. Euroopa Komisjoni e otsus selline platvorm luua koostöö edendamiseks on positiivne idee ja on väga oluline, et sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud, kuid lisaks heade praktikate vahetamisele deklareerimata töö ennetamise ja sanktsioneerimise kohta peaksime edendama ametlikku töötamist, me peame võitlema töötajate ärakasutamise vastu. on palju töökohti, mis muutuvad ebaseaduslikuks sellepärast, et nad ei ole registreeritud. me peame vältima olukordi, kus inimesed töötavad ilma, et nad sellest oleksid teavitanud. me peame looma stiimulid deklareeritult töötamiseks. nii töötajad kui ka tööandjad peaksid nägema deklareeritud töö positiivseid külgi. samuti on oluline see, et perekondadel oleks võimalik oma sissetulekust ära elada. liikmesriigid peaksid muutma oma maksumäärasid, nii et see oleks võimalik ja peaks muutma olukorda nii, et inimestel oleks, ei oleks motivatsiooni deklareerimata töötada. aitäh, poolteist minutit kolleeg Regner. deklareerimata tööplatvorm eh, on oluline riiulifirmadega õõnestatakse majandust ja samuti on deklareeritud, eh, deklareerimata tööga värav avatud äh, maksupettustele, maksudest kõrvalehoidumisele. see justkui looks avatuse ja vabaduse inimestele tegutseda nii, kuidas nad ise soovivad, aga tegelikult inimesed äh, ja ette, tööandjad hõõruvad, liiguvad mööda oma kohustustest äh, makse maksta, sotsiaalseid kindlustusi inimestele tagada ja me leiame, et eh, platvorm on selle jaoks väga oluline, et usaldus eh, tööinspektsioonide vastu kasvaks. ja sellepärast ma olen väga elevil nendest esimestest aruannetest, mis selle kohta laekuma hakkavad liikmesriikidest, selle pika tee lõpus loodan, et on meil lõpuks olemas Euroopa Tööinspektsioon. aitäh, proua Toom. ei ole vist saalis. järgmisena saab sõna härra Rolan. poolteist minutit, palun deklareerimata töö on oluline teema, oluline arvestades, millist osa see varimajanduses äh, täidab. võitlemine sellise tööviisi suhte on liikmesriikide pädevuses, aga samas on asendamatu paika panna ka sünergia Euroopa tasandil seega on ilmselge, et äh, entusiasmiga toetama selle platvormi loomist deklareerimata töö negatiivsed tagajärjed on äh, mitmed eelarvele, äh, sotsiaalkindlustussüsteemile, ettevõtetele, sellepärast et nad tekitavad ebaõiglast äh, konkurentsi. ka töötajatele, kes kaotavad oma õigused töötuse, pensionite ja muudes olukordades näiteks tööõnnetuste kohal, mida see tähendab, see tähendab, et see on katastroofiline töötajale, kellel ei ole kaitset, aga samas see on ka majanduslikult katastroofiline ettevõttele, eriti kui tegemist on VKE-ga, kes võib-olla peab selle tulemusel uksed kinni panema. tahaksin rõhutada sotsiaalpartnerite rolli selles platvormis. samuti on vaja tegeleda riiulifirmidega, firmadega ja näiliste FIE-dega, meil on vaja võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, see platvorm on esimene samm, aga sellele peavad järgnema ka Tööinspektsiooni loomine eh, selleks, et saaks eh, infot vahetada. ma olen täiesti veendunud, et Euroopast peab saama tum-, sotsiaaltumbingu vastane võitluse ja sotsiaalse õigluse eh, rolli täitja, aitäh! aitäh, härra Lopez, poolteist minutit, palun järgmisena proua juhataja. meil peaks täna olema hea meel väljendada rõõmu selle sammu üle, mis on positiivne, kus me võitleme deklareer-, deklareerimata töö vastu Euroopas, me saame võimaluse vahetada parimaid kogemusi ja koos võidelda selle väga murettekitava nähtuse vastu, mis tekitab sotsiaalseid probleeme me näeme, et deklareerimata töö moodustab kakskümmend protsenti SKT-st Hispaanias kümme kuni kolmteist protsenti, ka teistes riikides äh, on määrad kõrged ja inimesed ka-, kannatavad selle nähtuse all, inimestel pole turvalisust, mingeid õigusi, nad on tihti kõige haavatavamad grupid ühiskonnas, see on kahjulik ka majandusele, sest see moonutab tööjõuturgu ja samuti on see probleem äh, riikide eelarvetele. on ka mitmeid positiivseid äh, punkte, mis kaasnevad selle platvormiga, näiteks kollektiivläbirääkimised, mitte ainult äh, seoses deklareerimata tööga, vaid äh, kõik töötajad äh, kuuluvad selle platvormi alla, see on väga oluline. ja sotsiaalpartnerid kindlasti mängivad samuti väga olulist rolli. tegemist on positiivse sammuga, aga tegemist on ainult ühe sammuga, ära tuleb teha veel paljutki, meil on vaja palju otsustavamaid otsuseid selle programmi raames, nagu kui me tahame tõesti võidelda selle negatiivse nähtuse vastu, aitäh! proua Sander, poolteist minutit, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud äh, volinik. varimajandus äh, läheb maksma miljardeid eurosid Euroopale. Äh, see tekitab omalt poolt kolm probleemi, ühelt poolt ootused töötajalt, teisest küljest riigikassa kõhnumine ja teisest küljest ebaõiglane konkurents ettevõtete vahel, sealhulgas VKE-d kes on moodustavad, moodustavad eh, üheksakümmend protsenti ettevõtetest, on selle esimesed ohvrid. platvorm, mida me täna vastu võtame, tuleb vaadata kui esimest sammu selleks, et võidelda deklareerimata töö vastu, sest see teeb, eh, toob lõpuks kõik liikmesriigid ühe laua taha kokku. see võimaldab süvendatud dialoogi erinevate administratsioonide vahel ja võimaldab seega võidelda eh, ka näiliste FIE-dega ja riiulifirmadega. mis puudutab piiriüleseid töötajaid, siis see koostöö toob välja, kelle vastutuses on ja lõpetab praeguse eba, juriidilise ebaselguse. samas aga see platvorm ei tohi jääda tühjaks äh, õõnsuseks, vaid meil on vaja tugevdada ka kontrolle ja sanktsioone äh, Äh, on vaja ühel päeval tõenäoliselt ka keskenduda pettusele, mis on seotud töötajate lähetamisega aga tähelepanu, üks lihtne pat-, platvorm ei suuda täita kõiki ülesandeid, liikmesriigid peavad samuti pühendama ja võitlema ja rakendama poliitikat võitluseks äh, maksuküsimustes ning toetama ettevõtjaid selleks, et julgustada töötajate tagasitulemist seadusliku töö juurde, aitäh! aitäh! järgmisena härra Simon, poolteist minutit. aitäh! kõigepealt lubage mul märkida, et on pisut kummaline, et tänane arutelu selle teema üle toimub pärast äh, läbirääkimisi ja härra Berinski äh, tuleb tunnustada väga hästi läbi viidud, miks me arutame seda, kui kõiges on juba kokku lepitud? see juba on parlamendi poolt deklareerimata töö teiseks tahaksin vastata kolleegidele UKIP-ist, kuigi nad ei ole kohal, nagu tavaliselt arutelude ajal, mitte need, kes sõna võtsid, need, kes sõna võtsid, ei ole jäänud kuulama arutelu, nad tegid oma show ära ja lasid jalga Nad on äh, rääkinud äh, mõttetusi selle kohta, et meil ei ole neid meetmeid vaja, sellepärast et nad on konkurentsi vastu, nad tahavad meile õpetada, kuidas äh, peaks käima konkurents ja majandus ja loomulikult nad ei mõista konkurentsi ja nad ei mõista ka majandust, aga tööturu, tööturu Äh, selles osas on vaja reguleerimist selleks, et tagada võrdsed tingimused, inimesed, kes kannatavad, äh, see, sellest regulatsioonide puudumisest äh, on just need töötajad väikestest ja keskmistest ettevõtetest, nad kannatavad selle läbi, et, et osa ettevõtted ei maksa makse, ei maksa sotsiaalkindlustuse eest ja saavad ebavõrdseid eeliseid selle läbi. Nad ei, UKIP-i kolleegid ei mõista seda härra Schulze, poolteist minutit, palun. proua juhataja, proua volinik, me oleme kuulnud mitmeid näiteid sellest, miks on deklareerimata töö vastu võitlemine niivõrd oluline nii meie liikmesriikide kui ka töötajate ja tööandjate jaoks. mitmes riigis on probleemiks suured võlad ja kui me vaatame deklareerimata tööd üle kolmekümne protsendi Kreekas, samuti Itaalias ja Saksamaal on probleemid suured. Saksamaal on deklareerimata tööd umbes kolmteist protsenti. aga näiteks Austrias on see alla kümne protsendi. ja kui me nüüd loome platvormi, kus osalema peavad kõik liikmesriigid, on minu meelest oluline samm ja kõige olulisem selle juures on see, et me kõige parimaid praktikaid omavahel vahetame. ja kõigepealt on vaja platvormi raames toetada liikmesriikide meetmeid deklareerimata töö vastu võitlemiseks. seega meetmete väljatöötamine mis võib tähendada liikmesriikide meetmete kõrvalejätmist, võib-olla ei ole esimese sammuna mõistlik. seega kohustuslike meetmete ettenägemine platvormi raames ei ole parim äh, võib lahendus ja usun, et kompromiss, mille me oleme leidmine, on äh, hea ja vajub, väärib toetamist. aitäh, härra Šogor, poolteist minutit. aitäh hoolimata sellest, et siin on sotsiaalsed mõõtmed ja eelarve mõju ei ole pööratud deklareerimata tööle Euroopa tasandil piisavalt tähelepanu. kaks tuhat kolmteist äh, äh, oli, tehti raport, mis ütles, et äh, ei ole mingeid selgitusi, miks ei ole sellega tegeleda, erinevalt sellest, mida enamik inimesi arvab, ei suurene deklareerimata töö näiteks kasinusmeetmete ajal selge on see, mis tuleneb arvnäidet-, näitajatest, et osadel liikmesriikidel on läinud paremini sellepärast võitlemisel, näiteks Austria näited, seal on pro-, protsent SKT-st viis korda väiksem kui minu riigis, kui me suudame selle platvormi, platvormi läbi võidelda osade praktikate läbi ja reguleerida osa sellest, siis me saavutame jätkusuutlikuma riigirahanduse, aga samuti aitame miljoneid ekspluateeritud töötajaid saada neid eeliseid, mida teised saavad. samuti piiriüleselt võitlus aitab kaasa paremale ühisturu toimimisele, aitäh! aitäh, härra Vandekendelaar. poolteist minutit, palun. commissaris, kollegas, oneerlijke kon-. proua volinik, daamid ja härrad. kõlvatu konkurent õõnestub, õõnestab kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu ja see platvorm on oluline samm võitlemaks äh, võlts äh, töötamise ja muu deklareerimata töö vastu. loomulikult äh, peavad äh, ametiasutused tagama, et reeglitest kin-, peetakse kinni, ühisturg tähendab, et meil ei ole piire ja see tähendab, et siin on vastutus, vastutus töötajate ees, kes teevad deklareerimata tööd, kelle õigusi rikutakse samuti äh, mõjutab see inimesi, kellel on ebakindlad töökohad või kes on muidu haavatavad, näiteks oskusteta naised ja rända, sisserändajad, liikmesriikidel on vastutus äh, saada ka maksutulu, millest nad ilma jäävad. ühisturg on üks meie suurimaid saavutusi, me peame koostööd tegema, koostöö on siin võtmesõnaks. meil on vaja kõik kõiki kaasata, see on äärmiselt oluline, kui me soovime tagada koostöö toimimise, meil on vaja tööinspektoreid kaasata liikmesriikidest, me peame edasi pürgima, vaat-, vaatama, tagama digitaliseerumise, andmetevahetuse, äh, kasutades erinevaid tehnoloogilisi platvorme, see platvorm on samm õiges suunas, aga me peame kaugemale minema sellega ja seetõttu ootan mina nagu ka teie kindlasti uut tööjõu liikuvuse paketti teilt, proua volinik. aitäh, nüüd vaba mikrofon. esimesena saab sõna härra Hetman, üks minut, palun. aitäh, proua juhataja, daamid ja härrad. deklareerimata töö ja fiktiivne töö mõjutavad kõiki liikmesriike ja kuigi enamus pädevusi on liikmesriikide pädevuses äh, ka ennetamise ja tõkestamise valdkonnas, olen ma kindel, et Euroopa Liidu tasandi meetmed äh, on samavõrra oodatud äh, ja tõhusad, deklareerimata töö mõjutab negatiivselt liikmesriikide eelarveid ja valitsemissektoreid, ärge unustage, tegemist on ühiskondliku probleemiga, mis mõjutab negatiivselt meie pereelu, mm, sotsiaalset elu ja nii edasi selle nähtuse olemus tähendab, et selle probleemi lahendamiseks on meil vaja partnerlust ja koostööd kõikides aspektides, platvormile on antud konkreetne volitus, mis arvestab ka subsidiaarsusega, samuti tervitan asjaolu, et oleme kaasanud sotsiaalpartnerid täieõiguslike liige, liikmetena, ma loodan, et see platvorm võimaldab tõhusat koostööd kõikide partnerite vahel ja toob välja häid strateegiaid. aitäh, proua Grapini, palun. aitäh, proua volinik, ma tänan teid selle raporti eest ja tunnustan vajadust selle platvormide järele, me oleme hiljaks jäänud, aga hea, et me lõpuks selleni oleme jõudnud. kuivõrd ma olen variraportöör ja tööhõive komisjoni liige, ma ei taha korrata, kui kahjulikud on varimajanduse tagajärjed majanduses, nagu te ütlesite, mm, on negatiivne mõju töötajatele, ettevõtetele ja loomulikult riikide eelarvetele. samuti on oluline jälgida äh, selle meetme edukust, seetõttu oleme välja pakkunud muudatusettepaneku, et mitte iga nelja aasta tagant, vaid eh, igal aastal annaksite te aru äh, selle edust, sest heade kogemuste vahetamine on väga tõhus ja ma ei usu, nagu arvavad minu äh, parem, mm, äärmuslikud ko-, kolleegid, et see mm, oleks halb meede. seetõttu on oluline konsulteerida sotsiaalpartneritega ja suurendada teadlikkust äh, nii tööandjate kui töövõitjate hulgas, et nad ei lepiks selle fenomeniga. aitäh! proua Šoidrova, palun! Eh, aitäh! lugupeetud juhataja, head kolleegid! ühtne turg eh, vajab ühiseid stand-, miinimumstandardeid, mis äh, oleks kooskõlas Euroopa põhimõtetega, et deklareerimata töö on liikmesriikide probleem, aga samuti Euroopa Liidu kui terviku probleem. kahjuks äh, deklareerimata töö osakaal suureneb ja Tšehhi Vabariik äh, on samuti kannataja rollis. meil on üheksateist protsenti deklareerimata töö määr ja see on kahetsusväärne ja ma olen kindel, et Tšehhi Vabariik äh, liitub äh, selle ühise platvormiga, mis ei too kaasa mitte lisareguleerimist, vaid on väga heaks näiteks sellest, kuidas jagada parimaid kogemusi ja mm, anda liikmesriikidele võimalus tõhusalt võidelda taolise negatiivse trendi vastu tõhus, tõhusus ja selle platvormi madalad kulud on samuti olulised. aitäh, härra Marias! suur tänu, juhataja, deklareerimata töö on seotud kõikide nende äh, reguleerimata probleemidega töö osas ja see on seotud ka sellega, kui suur on töötus ja milline on see surve tööandjate poolt töötajatele. loomulikult mõjutab see ka laekumisi sotsiaalkindlustussüsteemi, me oleme Kreekas näinud seda välgelt, selgelt, ja seal on väga oluline puudujääk, mis jällegi riigi toimimist takistavad. riik aga ei taha selle probleemiga tegeleda see platvorm äh, on kindlasti väga hea, heade praktikate vahetamine on oluline, aga tegemist on ikkagi äh, siseriiklike pädevustega ja just liikmesriikide tasandil on vaja tegutseda, kui me soovime tõesti deklareerimata töö vastu võidelda. härra Silik Jootis, palun järgmiseks. suur tänu, juhataja, deklareerimata töö on tõsine probleem kogu Euroopa Liidule aga kindlasti ei tohi seda segi ajada eh, siin eh, maksupettustega, eh, töötus, kärpemeetmed loovad sellise konteksti, kus ettevõtted ekspluateerivad töötajaid just nendes liikmesriikides, kes tihtipeale pigistavad silma kinni see algatus, mis puudutab äh, selle platvormi loomist, on kasulik, samas ei asenda see riikide tegevust. kui me aga me tahame tõesti võidelda deklareerimata töö vastu ja sotsiaalse dumpingu vastu, siis oleks vaja alustada seaduste vastuvõtmisest, mis äh, tõesti kaitsevad töötajat ja on vaja tõesti reageerida ja teha lõpp kärpemeetmetele, mis mõistavad äh, hukka ja määravad äh, ja töötajad ebakindlasse olukorda. kui rohkem äh, sõnasoovid ei ole, siis annan sõna kõigepealt siis volinik Tysonile. Yes, Mr. Etheridge härra Aldrich. mulle tundus, et äh, pärast, äh, et kui on mikrof-, vaba mikrofon, äh, igast fraktsioonist peaks keegi sõna saama, ma ei ole kindel, et meie fraktsioonist keegi sai. see on juhataja otsustada ja see sõltub sellest, kui palju oleme kulutanud aega arutelu peale, niisiis täna andsin võimaluse sinise kaardi küsimusteks ja see mõjutab seda, kui palju meil on aega alles jäänud ja ma ei pea tingimata kõikidele fraktsioonidele sõna andma. üritasin siin õiglaselt käituda. Teise saite võimaluse esitada sinise kaardi küsimuse ja ma loodan, et äh, te olete rahul võimalusega osaleda täna arutelus, niisiis äh, volinik Tyson, palun aitäh, juhataja. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, äh, täna kiidate heaks otsuse äh, tõhustada võitlust deklareerimata töö vastu ja homme hääletate selle üle, nagu siin juba mainiti, maksudest kõrvalehoidmise paketi üle hakatakse ka kohe arutama. Need teemad täiendavad üksteist ja tõhustavad üksteist, need näitavad selgelt, et Euroopa on kogukond, mis on väärtuspõhine ja sotsiaalne õiglus on nende väärtuste keskes, mõlema nende teema puhul tagame, et võitleme deklareerimata töö vastu, loome võrdsed tingimused ettevõtetele ja loomulikult äh, VKE-d mõistavad esimestena, et sellest on kõigile kasu. kui kõik maksavad äh, oma osa nii sotsiaalkindlustus kui ähm, maks, maks, muude maksetena ja deklareerimata tööst saab äh, deklareeritud töö, muutuvad töökohad kvaliteetsemaks ja see on kõikidele kasulik lugupeetud saadikud, see platvorm toob kaasa kõik ametiasutused, keda see puudutab ja sotsiaalpartnerid, on hea, et sotsiaalpartneritele on antud äh, hääl, sest nemad teavad kõige paremini, milline on olukord äh, tegelikult. platvorm äh, loob struktuuri, aga mitte sundi selles osas, mida on vaja ära teha, see teeb selle tõhusamaks, platvorm ei asenda tööinspektoreid liikmesriikides, see ei võtta liikmesriikidelt ära volitusi probleemiga tegeleda, küll aga tagab see, et liikmesriikide ülesanded äh, äh, saavad täiendust teisel tasandil, see teeb äh, järelevalve tõhusamik, ja tulemik, tulemuslikumaks ja liikmesriigid saavad õppida parimatest kogemustest teistes riikides. ma olen kindel, et kõik on nõus ja jagavad sellist arvamust komisjoni poole pealt Äh, saate olla kindlad, et me teeme kõik endast oleneva ta-, toetamaks seda platvormi, see on ju ilmselge, ja nagu me oleme kokku leppinud, äh, tuleme parlamenti ja anname teile aru, hoiame teid kursis sellega, mis on toimumas, mis puudutab äh, tööjõu liikuvuse paketti, mis ei ole selle konkreetse arutelu teema, aga selle kohta esitati küsimusi, ma loodan, et me jätkame teiega koostööd, et äh, luua see poliitiline raamistik, äh, mis võimaldab meil selle paketi käivitada, sest äh, ka liikuvuse pakett eeldab võrdsete tingimuste loomist äh, ja aitab kaasa õiglusele tööjõu liikuvuse teemal, mida meil on ühtsel turul tingimata vaja ma tahaksin veel kord tänada raportööri ja kõiki, kes on osalenud äh, kolmepoolsetel kohtumistel, läbirääkimistes äh, ja loodan heale tulemusele. Um, proua volinik. viimasena saab sõna raportöör härra Pirinski, palun. Uh, proua volinik, äh, head kolleegid ma usun, et see tänahommikune arutelu on täitnud äh, väga olulist rolli. nagu proua volinik äh, ütles oma äh, esimeses sõnavõtus täna hommikul, on selle probleemi ähm, tõsidus väga mitmetahuline ja selgelt on ähm, vaja teha järeldused ja astuda ähm, järgmised sammud. ma tahaksin välja tuua selle, mis on minu arvates äh, üks järeldus, mis siit tuleneb. erinevad äh, otsesed deklareerimata mm, töö mõjud äh, töötajatele, maksusüsteemidele, konkurentsile ja nii edasi, viivad meid ohu juurde, mis on, mis kaasneb äh, ühiskondadele erinevates liikmesriikides ja kogu Euroopa Liidus. kui ma ei eksi, siis äh, eile õhtul president Draghi alustas oma sõnavõttu tuues välja, et hetkel seisab äh, Euroopa Liit ähm, ohtude ees sotsiaalsele sidususele ja see ei ole kogemata öö, nii, et ta just sellest teemast arutas, sest mis tahes öö, jõupingutused loomaks töökohti ja nii edasi, kui ühiskonna öö, üldine korraldus on ohus, siis on, oleme hiljaks jäänud mis tahes meetmetega, seetõttu proua juhataja, ma usun, et see, mis siin on välja toodud, Äh, ma saan aru, et äh, platvorm on piisavalt tasakaalustanud äh, liikmesriikide õigusi ja, ja Euroopa Liidu ühiseid meetmeid probleemi lahendamiseks, mul, minu aeg on otsa saanud, ma saan ainult toetada seda kavatsust, mida siin mainiti, et platvorm käivitub juba enne suve ma toetan äh, proua voliniku seisukohti ja selgelt äh, selle arutelu toomine parlamenti, siia saali ja komisjonidesse äh, väärib rohkem arutelu, omavahelist mõtetevahetust ja ka reaalseid tegusid. suur tänu, sellega on arutelu selles küsimuses